esmalt sooviksin öelda, et te juhatate äärmiselt tõhusalt seda istungit. mina hääletasin poolt, selle eelarve poolt, mida suurendati kümne miljardi euro võrra. meie suurendame rahastust julgeoleku ja rände valdkondades ja seal on tõesti rohkem raha veel tarvis ka välispiiride kontrolliks Frontexi äh, agentuurile, kuna vastasel korral meil ei ole võimalik tagada turvalist Euroopat. nägime ka, et noorte haridusele on ette nähtud rohkem rahastust, mis on minu arvates ka äärmiselt oluline, täpsemalt Erasmuse programmi raames ja haridus on äh, üks äh, kõige paremaid viise näidata, et äh, Euroopa Liit tegutseb nende nimel täna. ma tänan, kolleeg Boltšak ei ole saalis, siis kolleeg Jaar saab järgmisena sõna. suur tänu, härra president jah, mul on hea meel selle üle, et me oleme et, heaks kiitnud eelarve aastaks kaks tuhat kuusteist ja põllumajanduskomisjoni liikmena tahan ka eh, kaevelda sest meie komisjon tegi väga palju ettepanekuid, aga need lükati tagasi, need puudusid põllumajandust ja mitte ainult sellised, mis oleks rohkem raha nõudnud, vaid ka sellised meetmed, mis üldse raha juurde ei küsinud ja see ajab mu tigedaks. ma palun, et meie suurepärased põllumajanduskomisjoni poolt välja töötatud ettepanekud järgmisel korral parema hinnangu pälviksid, et eh, siis järgmise eelarve vastuvõtmine kulgeb veelgi paremini ma tänan nüüd kolleeg Maminkins. paldies, preksõdetaja kungs, atbalstot kopienas budžeta projekti penimšunus sešpetsentu gadu. suur tänu. jah, eelarve kaks tuhat kuusteist jah, meil see eelarve näeb ette nüüd palju tõhusama rahaliste vahendite kasutamise ja me sellepärast hääletasime selle poolt ja artikkel kolmkümmend kuus näeb ette, et e, e, komisjonid e, võtavad ka vaadata, et vahendeid efektiivselt kasutataks ja toimub ka eelarveliste vahendite kasutamise läbivaatamine sellest seisukohast, kas eelarve eesmärgid on täidetud. Maaelu Arengufond, Ühtekuuluvusfond, Sotsiaalfond. paraku nende rahalisi vahendeid kärbiti ja see ei ole positiivne samm, aga üldjoontes ikkagi eelarve on positiivne, sellepärast ma hääletasin selle poolt. ma tänan nüüd kolleeg Hännan. võtab tagasi oma sõnavõtusoove, sellega on äh, äh, need selgitused lõpetanud ja nüüd Ferreira Toireri Äh, raportit hääletame, aga ei ole kolleegi kohal, Boltšaki härra Jaar siis. kõigepealt jah, ma tahan kiita vastavat äh, komisjoni, sest tegemist on suurepärase raportiga, jah, oldi ühel meelel üsna selles, et äh, raport on oli algsel üle poolt litiseeritud, nüüd on väga hea tulemus saavutatud ja see puudutab maksundust ja maksude õiglust ja tähtis on, et me selle teemaga ka edaspidi tegeleme. ja ma juba rõõmustan ette selle eh, komisjoni edasise töö üle ja ootan järgmisi tulemusi. ma tänan kolleeg Jaar, nüüd kolleeg Kelly aitäh, esiteks äh, võin öelda, et te olete teinud väga äh, head tööd. Äh, olete väga tõhusat tööd teinud koosoleku juhtimisel. nüüd, mis puudutab seda hääletuste selgitust, siis veidi ebatavalisel kombel me hääletasime mõnede meetmete vastu kuna tegemist oli meie jaoks väga oluliste teemadega, aga me leiame ka, et see äh, raport läheb ehk liiga äh, kaugele, ta kutsub komisjoni üles kohe teatud äh, uurimusi läbi viima. ja me arvame, et kui CCCTB-sid hääletada, siis ei ole meie huvides, seega me hääletasime selle raporti vastu. häid meetmeid, aga, aga üldiselt läks see veidi vales suunas täna. suur tänu, kolleeg Kolli, nüüd kolleeg Paminkins. ma tänan, ma saan kolleegidega ainult ühineda jah, teie töö siin istungi juhatajana on kiiduväärt, aga nüüd tulen teema juurde, nimelt maksuküsimused. õiglane ja efektiivne maksustamispoliitika on majanduse stabiilsuse vundamendiks, seda igal maal, igas riigis. Euroopa Liidus ei ole meil nii palju loodusvarasid, me saaksime ilma maksudeta toime tulla. jah äriühingute maksustamine, käibemaks, sotsiaalmaksud, meil on kõiki neid makse vaja. ilma nendeta me läbi ei saa. aga igaüks, kes teeb korralikku tööd, peab saama selle eest ka väärikat tasu. ja sellist tasu, et, et tema enda äh, eluks ja tema perekonnaliikmete eluks sellest piisaks. nii et ta, äh, maksud peavad olema äh, jõukohased, jõukohased nii töövõtjale kui ka tööandjale. tänan. ma tänan kolleeg Mammikins ja nüüd kolleeg Boylan, aga teda ei ole saalis ja sellepärast kolleeg Pospišil saab sõna. aitäh mina otsustasin eh, mitte eh, toetada seda raportit ja põhjuseid kirjeldasid juba ka minu eelkõnelejad, väga raske on CCTV-d siin eh, sellisel kombel eh, edendada. ja ma, ma mõistan jah, eh, kui äh, seda ei seota otsese äh, maksustamisega, mina pean ka oma lubadustest äh, kinni ähm, pidama, mis puudutavad liikmesriikide sõltumatust otsese maksustamise alaste otsuste puhul nii et siin tuleb arvesse võtta erinevaid maksusüsteeme Euroopa Liidu äh, riikides ja see on meile üldiselt äh, kasulik, loomulikult me peame äh, ka võitlema maksukonkurentsi, ebaausa konkurentsi vastu nagu Luksemburgis. ma tänan, kolleeg Hänen. Main... tänan põhipiirang valitsusel kui ta soovib äh, äh, makse äh, koguda, on rahvusvaheline konkurents. kui te maksumäära tõstate, siis lihtsalt maksuraha voolab riigist välja ja moodne tehnoloogia aitab sellele kaasa, me võime selle üle halada, me võime ka seadusandlust muuta, kuid me ei saa seda takistada. ainus viis, kuidas piirata maksu maksude väljavoolamist, on lihtsalt meie maksusüsteemide atraktiivsemaks äh, muutmine ja seetõttu äh, maksude harmoneerimine ei ole äh, hea lahendus. mida rohkem te süsteemi tsentraliseerite, seda vähem tõhus see on ja kes arvaks siin tõesti, et harmoneeritud maksusüsteem aitaks meid kuidagi, palun tõstke käed suur tänu, kolleeg Hannon ja lõpetuseks kolleeg Arno. suur tänu, äh, ma näen, et siin on kaks äh, nii-öelda ausat äh, positsiooni. föderalistlikus, föderalistliku lähenemise puhul on äh, näha, et äh, soovitakse ka harmoneeritud taks-, maksusüsteemi, mis tooks äh, kaasa süsteemi tsentraliseerimine, aga seda mina ei jaga. teine positsioon seisneb selles, et öelda, et Ühendkuningriik seda ei soovi, me oleme sõltumatu riik, maailma suuruselt viies majandus ja me ei soovi sellist Euroopa valitsust, valitsust ja mõlemad seisukohad on ausad, aga äh, kuidas me saaksime leida mingi kolmanda äh, viisi, olla siiski Euroopa Liidus ja leida äh, oma tee? me peame siiski jääma ausaks, kas me oleme siin sees või oleme väljas täna. suur tänu, kolleeg Arnot. nii, Ferreira ja Toileri raporti hääletusselgitused on läbi ja nüüd järgmisena kolleeg Taati raporti hääletuse selgitused, nimelt Euroopa Liidu kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine ja kolleeg Gonzales Penjas esimesena. meie hääletasime selle raporti vastu, sellepärast et siin lähtutakse sümptomitest ja mitte põhjustest. raport lähtub vaid äh, karistamisest ja tegelikult jäetakse täiesti kõrvale terrorismi põhjus ja meie vabaduse piiramine. me ei saa võidelda selle probleemi vastu suurema hirmu tekitamisega. meil on vaja kiireloomulisi meetmeid selleks, et võidelda terrorismi vastu. me saatsime liikmetele ja äh, Federica Mogherinile ning Martin Schulzile laiali ka vastava ettepaneku äh, politsei valdkonna meetmed või juriidilised meetmed ainuüksi ei aita, meil tuleb tugevdada äh, sotsiaalset ühtekuuluvust äh, edendavaid strateegiaid ning keskenduda haridusele, pakkuma inimestele ikkagi võimalusi äh, tulevikus solidaarses ühiskonnas, tänan. suur tänu kolleeg Gonzales Penjas, nüüd kolleeg Kill ei ole saalis, siiski, siiski, just õigel ajal saabusite. Te võite rääkida kus iganes kohalt teile meeldib suur tänu ja ma vabandan, härra president, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma usun, et radikaliseerumine on üks suuremaid väljakutseid hetkel. rohkem kui viis tuhat Euroopa Liidu kodanikku on läinud võitlema terroriorganisatsioonide nimel Süüriasse ja Iraaki. nii et me oleme endiselt jäänud asjade kulu jalgu ja ükskõik, kas me räägime siis Belgiast, Prantsusmaast või ülejäänud Euroopa Liidust, me peame keskenduma ennetustööle ning on täiesti selge, et Euroopa Liidu tegevusel on selles valdkonnas oluline lisandväärtus. siin ma räägin loomulikult võitlemisest radikaliseerumise vastu. tegemist on ju teemaga, mis ei pea kinni riigipiiridest. mõelgem näiteks, mis toimub sotsiaalvõrgustikes, mis pakuvad äh, võimaluse ennast väljendada inimestel, kes radikaliseerivad äh, siis ülejäänud ühiskonda. tegemist on teemaga, millega tõhusalt hakkama saada liikmesriigid üksi ei suuda ja seega on väga tähtis, et me teeksime koostööd, leiaksime tõelised lahendused, ilma et me paneksime ohtu oma vabaduse või meie põhiõigused, tänan. suur tänu kolleegil nüüd kolleeg Maulu ei ole, seejärel siis härra Obermeier. ma tänan. Pariisi terrorirünnakud on islamistliku terrori eh, kurb eh, kõrgpunkt ja eh, nüüd on vaja olla aus ja meelekindel ja paraku sellest kindlameelsusest ja aususest ei olnud raportis sõnagi on vaja nime, ikkagi nimetada asju oma nimedega, islamism. ja meil ei ole fundamentaalset kristlasi või juute, kes meid eh, ähvardaks Euroopas, vaid fundamentalistidest moslemid teevad seda ja võitlus selle vastu on midagi, mis jääb raportist puudu. jah, kui me kindlameelselt ei defineeri oma vaenlast, siis me ei saa ka äh, rääkida naiivselt integreerimisest ja sellega kapituleerime. suur tänu, kolleeg Obermeier. ja nüüd järgmisena kolleeg Pospišil. pane předsedo. suur tänu, härra president mina toetasin rõõmuga seda raportit, ma usun, et kodanike radikaliseerimise küsimus on väga tähtis, riigid üksi selle probleemiga hakkama ei saa, meil on hetkel ju viis tuhat Euroopa Liidu kodanikku, kes on liitunud džihaadiga ning võitlevad organisatsioonide nimel ning kui nad pöörduvad tagasi Euroopa Liitu, siis kujutavad nad endast potentsiaalselt terroriohtu nii et seega on meil kindlasti vaja broneeringu infodirektiiviga lõpule jõuda, see on küsimus, mis on õhus olnud juba pikka aega ning väga hea, et me oleme nüüd otsustanud, et Euroopa Liidu kodaniku osalemine terroriorganisatsiooni poolses väljaõppes on iseenesest juba kuritegu see tähendab ka seda, et Euroopa Liidu piire kaitstakse paremini ja seepärast raportit toetasin, tänan. ma tänan, kolleeg. postpishil kolleegi Boltšakut ei ole saalis, aga siis härra Šokor küll. ma tänan inglise keeles. kõige automaatsem reaktsioon Pariisi rünnakutel on loomulikult meie turvalisuse tõstmine, jah, loomulikult meil on paremat infovahetust, paremini kontrollitud piire, suuremat ligipääsu terrorialasele informatsioonile eh, ning selleks, et hoida ära rünnakuid, mis panevad ohtu tsiviilelanike elu. kuid eh, rünnakud panid ju toime Euroopa Liidu kodanikud, kui me tahame, et maailm oleks turvalisem koht, siis me peame kõigepealt püüma, püüdma mõista seda, mis siis äh, ajab tuhanded Euroopa Liidu kodanikud äh, tuhandete kilomeetri kaugusele kodust äh, ühinema terroriorganisatsiooniga. kindlasti ei ole vaid karistamisega võimalik selle probleemi vastu võidelda Belgias on üks radikaliseerumise vastane algatus, mis on olnud väga edukas ja kui me soovime, et äh, ära hoida seda, et inimesed langeks terroriorganisatsioonide kätesse, siis peame me pöörduma nii nende pere kui ka laiema kogukonna poole, tänan. suur tänu, kolleeg Šokor, nüüd kolleeg Jaar jah, arvud on kohutavad, viis tuhat eurooplast võitlevad Iraagis ja Süürias meie oma väärtuste vastu, aga nad on kasvanud üles Euroopa Liidus ja neil olid kõik võimalused eh, demokraatlikult muuta seda, mida, mis neile ei meeldi, aga nemad on valinud terrorismi tee ja sellepärast on väga tähtis tegeleda selle olukorraga. Eh, minu arvates on raport tasakaalus, loomulikult me peame parandama sotsiaalseid tingimusi, see kõik on õige, aga teiselt poolt me teame ju ka eh, seda, et kui kõik sotsiaalsed tingimused on ideaalsed, siis Äh, ometi kuri kuulub äh, ka inimkonna juurde ja meil tuleb selle vastu äh, võidelda. meil on vaja üle-euroopalist vastust, lahendusi ja lõpetuseks minu palve. jah, meil on piisavalt juba raporteid, ma palun, rakendage need ellu ja tähtis on ka, et liikmesriigid eraldaksid selleks vajalikud rahalised vahendid. suur tänu, kolleeg Jaar ja nüüd kolleeg Kelly. Ukraina, Tommy Rash, Groove, Mare suur tänu, härra president, seekord hääletasime ka meie samamoodi nagu meie fraktsioon ja seega ka raporti poolt tervikuna. kindlasti on kahtlemata Pariisi terrorirünnakud meile näidanud, et me kõik oleme ohus nii et põhimõtteliselt on kõik inimesed läänemaailmas nüüd islamiriigi sihtmärgiks Nende avaldatud videotes räägivad nad kuuekümnest riigist, sinna kuulub ka minu enda kodumaa, nii et selle ohu ees peame me jääma ühtseks ning võitlema selle vastu. me peame tugevdama oma välispiire ja suur rõõm oli näha, et kuuesaja viiekümnest äh, häälest oli meil kuussada kolmkümmend seitse poolthäält. ma tänan, nüüd kolleeg Nekov. suur tänu, härra president. hiljutised rünnakud Pariisis ja Malis näitasid meile, et terrorism ei pea kinni riigipiiridest, me peame terrorismi vastu võitlema ülemaailmselt ning Euroopa Liidu tasandil. keskenduma peame ennetustööle ja seega ma tervitan Pariisi haridusministrite konverentsi, kus on tehtud üleskutse keskenduda põhiväärtustele, diskrimineerimise vastasele võitlusele ja muudele olulistele küsimustele just läbi hariduse Euroopa Liit on praegu raskes olukorras, me peame keskenduma sellele, et läbi oma haridussüsteemi kasvataksime me vastustundlikke eh, inimesi, kellel oleks ka, kes mõtlevad kriitiliselt ja et nad suudaksid anda ka adekvaatse hinnangu infole, mida levitatakse internetis ja seega oleksid nad vähem vastuvõtlikud sellistele asjadele. suur tänu, härra Nekov ja nüüd härra Mamikins. suur tänu. küsimus on lihtsalt selles, et miks Belgia ja teisedki Euroopa Liidu liikmesriigid on muutunud terrorismi eh, kantsiks. Euroopa on langenud omaenda väärtuste ohvriks. me ei saa seda eitada. me ei saa lubada, et terroristid kasutavad ära meie väärtusi ja kavandavad eh, rünnakuid meie vastu. jah, eh, piirikaitse ja julgeolekumeetmed on, mille peale me peame mõtlema, et ei korduks sellised rünnakud, nagu meil tuli läbi teha. meie luuretalitused peavad paremini omavahel suhtlema ja ka välismaiste partneritega paremini suhtlema. ma tänan kolleeg Hännan. suur aitäh, kui me soovime, et äh, inimesed integreeruksid, kes on Euroopa Liidu tulnud, siis peame neile andma ka võimaluse millessegi integreeruda, äh, jaga, näiteks patriotism, mida me kõik äh, omavahel jagame. mida siis aga inimesed näevad, kui nad Euroopa Liidus üles kasvavad, siis nad näevad, kuidas rahvusriigi idee kaob, kuidas rahvuslik identiteet kui selline on nii ehk naa üldse ohtlik. kujutame siis nüüd ette, et üks Maroko poiss, kes kasvab üles Molenbeekis, siis põhimõtteliselt kui talle õpetatakse ajalugu, siis me näeme, kuidas igal pool valitseb rassism ja kuhu siis nüüd peab tema asetuma, kui belglased isegi ei leia oma identiteeti? nii et kas siis ei ole täiesti arusaadav see, et need inimesed otsivad kuskilt mujalt seda tugevamat identiteeti? islamiriik on üks kõige hullemaid äh, ideid üleüldse. ma tänan nüüd kolleeg Coburn. Äh, suur tänu, härra president, omalt poolt ütleksin järgmist, ma tegelikult ei ründa mitte siin teid, vaid ikkagi tervet süsteemi, kogu see süsteem käib siin kõik liiga kiiresti Euroopa Liidus vabadusi kaotatakse ära uskumatul kiirisel ja minu arvates hirmutab see ka Ühendkuningriigi kodanikke, jah, me teame, et meil on siin palju teemasid läbi võtma, aga võib-olla siis peaksime läbi võtma vähem asju, aga tegema seda paremini. vasakpoolsed ja liberaalid üritavad varjata oma vigu, mis nad on teinud, avades ukse immigratsioonile ja nüüd siis äh, kaldudes autoritaarsetele õigusaktidele, nii et minu arvates ei ole sellest kasu ei selleks, et kurjategijaid kinni püüda ega ka eh, põhiõiguste tagamiseks Euroopas, nii et kõigepealt ei ole ju vaja kiiresti läbi suruda seadusi, mis ei ole korralikult läbi mõeldud ning teiselt poolt on vasakpoolsed üritanud oma vigu varjata, üritanud siis, üritades nüüd välja tulla selliste autoritaarsete seadustega. ma tänan, nüüd kolleeg Arnot suur tänu, härra president üheksakümne kuuenda aasta Ühendkuningriigi haridusseadus nõuab seda, et koolis õpetatakse ajalugu poliitiliselt neutraalsest vaatenurgast. nüüd, kui ma vaatan seda raportit ja eriti äh, muudatusettepanekut vist siin lõikes kakskümmend viis, kus on kirjas, et liikmesriikide kohustus on tagada see, et haridus süsteemides ähm, edendatakse Euroopa Liidu väärtusi. nüüd minu arvates ei ole see küll Briti valitsuse ülesandeks, et nüüd hakata politiseerima meie haridussüsteemi. haridus peab ikkagi pakkuma lastele võimaluse ise mõelda ja mitte neile ette kirjutada, kuidas nad mõtlema peaksid nii et sellel põhjuselgi ja mitmetes teis-, mitmetel teistel põhjustel, mille kolleegid juba välja tõid, pidime me hääletama selle raporti vastu. suur tänu ja lõpetuseks selle raporti kohta kolleeg Etheridge. Just suur aitäh, mina hääletasin hetk tagasi raporti vastu, mis räägib kodanike radikaliseerumisest Euroopa Liidus. tegelikult see raport näitabki seda, miks Euroopa Liit ei ole suutnud selliseid sündmuseid ära hoida. me oleme siin seda arutanud ja siin räägitakse igasuguseid asju, terroristid on terroristid sellepärast, et nad on vaesed või neil ei ole antud äh, võrdseid võimalusi ja et inimesed äh, on immigratsiooni vastu ja nii edasi, tegelikult üritatakse siia tuua põhjuseid, aga äh, päris põhjused jäävad kõigile arusaamatuks loomulikult on massiimmigratsioonil ikkagi kuidagi sellega pistmist, sest et eh, siia tuleb suur hulk inimesi, kes ei tea, kes nad on, nii et me ei saa lihtsalt jääda siin poliitiliselt korrektseks. ja nüüd siis eh, kogu sellele arutelule järgneb eh, veel täiesti uskumatu hääletamine, keegi ei tea, kas nad hääletavad poolt või vastu ja siis lõppkokkuvõttes on tegemist täieliku jamaga. ma tänan, kolleeg Etherit sellega TATi raporti hääletuste selgitused on lõppenud ja nüüd järgmiseks Kristenseni raport, mis puudutab Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegilist raamistikku aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kümme. kolleeg Gonzales Penjas esimesena. El... me oleme nõus selle hinnanguga, mis on kirjas raportis, ehk siis ähm, on töötingimused halvenenud, ja halvad töötingimused ongi põhjuseks, miks järjest suureneb ka surmade arv töökohal ning halveneb töötervis kui ettevõte ei ole oma ülesannete kõrgusel tööohutuse tagamiseks, juhtub traagilisi sündmusi, kui näiteks Tsingis Asturias sai elavhõbeda mürgituse viiskümmend töötajat. lõppkokkuvõttes maksame nende vigade eest meie kõik, lõppkokkuvõttes see tähendab meie produktiivsuse vähenemist majanduses ja äh, halveneb nii töötervis kui ka sotsiaalne kaitse üleüldiselt Euroopa Liidus on vaja lepituspoliitikat selle asemel, et kasutada äh, siin kurjasti ära naisi, kes töötavad kahe või kolmekordse tööajaga. ühtlasi sooviksime me hoiatada siin ka Euroopa sotsialiste, sellepärast et kui nad endiselt toetavad TTIP-d ning ka äh, kärpemeetmeid. ma tänan nüüd kolleeg Schultze. lugupeetud daamid ja härrad, jah, on õige, et Euroopa Liit ähm, äh, kahesaja seitsmekümnele miljonile töötajale pakub uue parema töötervishoiu ja tööohutuse raamistiku aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend ja minu jaoks olid tähtsad kaks aspekti siin, kõigepealt mm, ära hoida töös tekitatud haigused ja siin tähtis on ka praegust reeglistikku paremini ellu rakendada kakskümmend õigusakti on meil Euroopa Liidus selle kohta, mis puudutab töötervishoidu ja tööohutust. tähtis on, et kakskümmend ka paremini ellu rakendataks. kui meil see eh, õnnestub, siis me ei peagi võib-olla uusi reegleid kehtestama ja peame mõtlema ka VKE-de peale, eh, et need oleksid ka jõukohased, eh, need uued reeglid VKE-dele. ja ma arvan, et selle raportiga on hea Äh, tasakaal leitud ja sellepärast ma ka hääletasin selle poolt. suur tänu, kolleeg Schulze ja nüüd äh, proua Lopes Bermejo. suur tänu, härra president ähm, töösuhete halvenemine, ebaregulaarne töörütm ning ebaseaduslik tööaeg on põhjused, miks on järjest ros-, rohkem tööõnnetusi ning ka tööhaigusi on rohkem. sama käib ka minu kodumaa Hispaania kohta tööturureformide järgselt. meil on vaja et kvaliteetseid töökohti selleks, et tagada tööohutus ja me ei ole nõus sellega, et vähendatakse sotsiaalpartnerite kaasamine OSHA töösse ning ei toeta ka selle agentuuri ressursside vähendamist väga oluline on siin DHP küsimus ning REACH direktiiv. me näeme, et on siin suuri probleeme rahva tervisega, näiteks asbestikriisi võib siin välja tuua, nii et asbesti on ju endiselt paljudes hoonetes üle terve Euroopa Liidu, me soovime hüvitise skeemi inimestele, kes on kannatavad tööhaiguste all, näiteks silikoosi all, sellepärast et me ei tohi siin midagi seada kõrgemale töötajate õigustest. ma tänan ja nüüd kolleeg Šogor. Raising labor standards and the level of occupational health and safety is not just in kui me püüame äh, terviseriske vähendada, siis see ei ole mitte ainult äh, äh, töötaja huvides, vaid ka kogu ühiskonna sotsiaalkindlustussüsteemi äh, Äh, huvides ja me peame äh, tagama, et tööohutuse äh, ja töötervishoiualaseid norme, normidest peetakse kinni kõikjal ja seal tuleb ka arvesse võtta ka e-, erivajadustega inimesi ja ma olen nõus ka sellega siin raportis, et me peame võtma karmimaid meetmeid tarvitusele illegaalse töö suhtes, kuna eh, niisugustel töötajatel juhtub palju rohkem tööõnnetusi. ma tänan nüüd kolleeg Jaar. suur tänu, härra president. jah, kolleeg Schulze rääkis sedasama, mida mina tahtnuks öelda ja südamest öelda, jah, ma saan ainult nõustuda selle raportööriga, kõik, mis seal kirjas on, on õige, jah, õnnetuste eest kaitsmine töökohal on samuti väga oluline, tähtis on, et sellega tegeldaks, aga peame vaatama ka, et bürokraatia ülemääraselt ei kasvaks, eriti VKE-de jaoks, et neile koorem väga suureks ei läheks. ja peame, kui me räägime parimast praktikast, siis see ei ole bürokraatia vallas parim praktika, vaid ikkagi rakendamise alane parim praktika. ja äh, kolleegid komisjonist, tööhõive sotsiaalkomisjonis tõesti peavad ka hea seisma selle eest, et kõik see hea, mida me tahame saavutada, kuidagi ei mattuks bürokraatia alla. sest sellisel juhul me kaotame oma usutavuse ja äh, skepsis võtab äh, võimust Euroopa Liidus ma tänan kolleeg Jaak ja nüüd kolleeg Lundgren. aitäh. me eh, hääletasime eh, selle raporti üle, mis puudutab töötervishoidu, tööohutuse strateegilist raamistikku ja eh, Rootsis on võetud väga tõsiseid samme, et parandada sellealast olukorda riigis ja meie mudel peab kestma jääma, ma ei soovi, et Euroopa Liidu reeglistiku tõttu see nüüd kaoks, seetõttu ma hääletasin selle vastu kahjuks ei ole siin mingit paranemist ette näha, kui me sellest raportist lähtume. Euroopa Liidu liikmesriigina peame me võtma vastutuse ise oma töötajate ohutuse eest ja mitte lootma Euroopa Liidule, kust ei tule mingeid kasulikke näpunäitedega regulatsioone. ma tänan kolleeg Lundgren, nüüd kolleeg Mamikins. suur tänu strateegiline raamistik Euroopa Liidus töötervishoiu ja tööohutuse kohta aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on dokument, mida meil hädasti vaja oli. me räägime siin eesmärkidest, mis ulatuvad selle aastakümne lõppu ja seda kõikidest aspektidest, psühholoogilistest aspektidest, juriidilistest aspektidest, samuti räägime konkurentsist ja tulemuseks peab olema tööpuuduse vähenemine, sest igal inimesel peab olema õigus tööle tagatud. ja kui ta töö on, siis on vaja ka, et töötingimused oleksid head. Lätis, minu kodumaal, on meil häid tulemusi Äh, saavutatud halbades töötingimustes ja see asi peab muutuma. ma tänan ja nüüd näen, et kolleeg Hännon ei ole enam saalis, sellega on äh, Kristjanseni raporti üle hääletuste selgitused lõppunud ja katkestame oma töö kuni kella kolmeni, soovitan teil, soovin kõigile head isu. ja kell kolm jätkame